kallid kolleegid, alustame koosolekuga. meil on veel nelikümmend viis minutit järele jäänud eh, esimese päevakorrapunkti jaoks arvamuste vahetuseks, mis on väga tähtis ja sellepärast alustame, kohe kinnitame päevakorra ja annan teile teada, et eh, proua Rüüle, kes eh, Äh, on äh, raportöör täna äh, Euroopa fonde käsitlevate ühissätete osas. proua Kreel ei saa aga täna õhtul siin kohal olla, siis kasut-, katsume selle päevakorrapunkti pärast hääletust ära teha, kui mitte, siis peame arvamuste vahetuse siiski täna õhtul, aga ilma raportöörita rohkem ei ole olnud taotlusi päevakorra muutmiseks. sellega ma eeldan, et me võime päevakorra projekti kinnitada. annan teile ka teada, et meie koosolekut kantakse äh, sisevõrgus üle ja nagu ma alati ütlen teile koosoleku alguses, äh, arvestage sellega, et Äh, päevakorra projekti kellaajad on äh, hinnangulised, nii et ärge alati päris täpselt äh, selleks kellaks tulge, vaid katsuge natukene varem tulla. Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on koosoleku protokolli kinnitamine üheteistkümnes ja kaheteistkümnes juuli kaks tuhat kaksteist kui keegi proteste ei esita, siis on see protokoll kinnitatud Äh, selle koosoleku lõpuks, seitsmeteistkümnenda, kaheteistkümnenda septembri protokolli meil praegu veel ei ole. juhataja teadaandeid päevakorrapunkt kolm mul ka ei ole, seega läheme neljanda päevakorrapunkti juurde, mis on väga tähtis. Äh, meil on siin kohal Kostis Hatsidakis, kes on Kreeka arenguminister, aga on ka terve rida muid küsimusi, küsimusi, mida me tahame arutada, arvestades praegust olukorda Kreekas ja Kreeka valitsuses ja ma annaksingi kohe sõna Kostis Hatsidakisele selleks, et ta annaks meile informatsiooni kõige selle kohta, mis tema arvates on tähtis. ja siis on meil võimalus ka pärast arvamusi vahetada. palun. Thank you, president. I would like to suur tänu, proua esimees, sooviksin tänada kõiki siinviibijaid, äh, komisjoni esimeest, proua Hübnerit ja kõiki kolleege, kes tõenäoliselt äh, täiesti mõistavad, et minu jaoks on tegemist väga äh, tuttava kohaga, mina olin siin üheksakümne neljandast kuni, kaheksakümne neljandast kuni üheksakümne seitsmenda aastani ja ma olin ka ühtekuuluvus, eelneva ühtekuuluvuspaketi raportöör. ja nagu öeldud, on minu jaoks tegemist väga tuttava paigaga, kõik on väga tuttav, välja arvatud see hoone, hoone on uus paljud komisjoni liikmed minu parlamendi äh, saadiku ajast on veel samad mis aga on muutunud, on kogu majanduslik olukord. kaks tuhat seitse, kui ma parlamendist lahkusin, ei, ei olnud meil sellist äh, dramaatilist kriisi ja eriti ei olnud olukord nii hull minu koduriigis, sest praegu oleme keset tõsist kriisi ja me peame tõsiselt võitlema, et kriisist välja tulla nii peatselt kui võimalik ja tahaksin oma lühikest kõnet alustada äh, nende takistustega, mis äh, arengut Kreekas äh, takistavad. põhimõtteliselt peame üle saama kolme tüüpi takistustest. üks, usaldusväärsuse taastamine, teiseks, edasi minna reformidega ning kolmandaks, tegeleda likviidsusprobleemiga, mis ohustab meie majandust alustaksin kõigepealt esimese probleemiga, ehk siis äh, usalduse taastamine. see on meie jõupingutuste esimene sammas. ja ma pean ütlema, et Kreeka valitsus, peaminister ja kõik äh, kolm parteid, kes valitsust toetavad ja kõik kreeklased, Kreeka inimesed on täiesti otsusekindlad, äh, et jätkata seda võitlust see on võitlus meie põlvkonna eest. me teame väga hästi, et usaldusväärsus on tähtis. me peame positiivselt üllatama. me peame välja tooma oma äh, kindluse, me peame jätkama otsusekindlalt. Äh, Kreeka valitsus teab, et vastu on vaja võtta kõik vajalikud meetmed selleks, et äh, veenda teisi, et me ei ole lootusetud, me oleme siin ja me jääme jätkuvalt siia. me oleme Euroopas, sest me oleme eurooplased ja me jääme Euroopasse ja euroalasse. ja kui me oleme jätkuvalt otsusekindlad, siis on äh, see viiskümmend protsenti äh, potentsiaalsest edust suhtumine on peale valitsus, valimisi muutunud ja me jätkame võitlust iga päev. seda selleks, et täielikult suhtumist muuta. esimene takistus, see esimene sammas meie jõupingutustest on usaldusväärsuse taastamine ja me jätkame seda tööd selleks, et olla edukad ja et positiivselt üllatada, nagu ma ütlesin, turge, investoreid ja meie partnereid Euroopas. lisaks äh, struktuurireformid see on ülioluline. me peame sellega tõstma oma konkurentsivõimet selleks, et seda teha, peame me edasi minema struktuurireformidega. meie arenguminister ja taristuministrina on meil vaja, on mul vaja juhtuda struktuurireforme augustikuus, andsime teada kümnest konkreetsest eesmärgist, mis puudutavad erinevaid teemasid erastamisest kuni riigihangeteni turu liberaliseerimine ning struktuurifondide rahade haldamine. kõiki neid eesmärke on toetanud ka Euroopa Komisjon. me otsustasime äh, nimetada ametisse projekti juhi, koordinaatori iga eesmärgi kohta ja meil on väga selged äh, ajakavad selleks, et äh, oma kohustusi täita. seda selleks, et meie eesmärkidega toime tulla. ja me oleme hetkel sellest kinni pidanud. troika on sellest aru saanud. ma võin teile tuua mõned näited. kõigepealt uus investeerimisseadus mis hetkel läbib avalikkusega konsultatsioones selleks, et menetlust kiirendada. me korraldasime äh, ministeeriumi nii, et meil oleks üks äh, amet, kes äh, väljastab litsentse, et investeeringut suurendada. me oleme andnud investoritele võimaluse enesehinnanguks selleks, et bürokraatiat vähendada ja muutuda ettevõtlussõbralikuks riigiks. me oleme alla kirjutamas lepingut OECD-ga selleks, et kasutada konkurentsivõime hinnangut ning äh, vältida barjääre koostöös selle rahvusvahelise organisatsiooniga me teame, et meie majanduse liberaliseerimine on äh, väga tähtis nii konkurentsivõime huvides kui ka tarbijate huvides. mis puudutab riigihankeid, siis äh, me üritame äh, lõhet ületada konkreetsete meetmete vastuvõtmiseks samuti liigume edasi erastamisprojektidega. meie äh, ministeeriumi halduse alla käivad näiteks raudteed, me peame läbirääkimisi komisjoniga selleks, et lahendada probleemi, mis puudutab riigiabi, selleks, et me saaksime äh, edasi minna erastamisprotsessiga ma lõpetaksin siinkohal nende näidetega, sest äh, näiteid on väga palju. nagu öeldud, siis me oleme otsusekindlad, et struktuurireformidega edasi liikuda. me mõistame, et USA, peale usalduse taastamist meie riigi suhtes on struktuurireformid ähm, väga vajalikud sellepärast, et see aitab riigil üle saada kõikidest nendest tõsistest probleemidest, äh, millega me silmitsi seisame. kõik need jõupingutused, usaldusväärsuse taastamine ning struktuurireformidega edasiliikumine sõltuvad meist endast äh, Ateenas, Kreekas. meil on ka kolmas takistus, mis ei sõltu meist põhimõtteliselt äh, sõltub see teist, teist Brüsselis. ja siinkohal pean silmas likviidsust. see on äh, võib-olla kõige olulisem probleem, äh, mis meil Kreekas on. peale kärpeid eelmisel kevadel on meie pangandussektor põhimõtteliselt tühi koor. see ei toimi enam tõhusalt ja seepärast kokkulepe Troikaga saavutamaks rekapit-, pankade rekapitaliseerimist on äh, eeltingimus selleks, et me saaksime edasi liikuda ja likviidsusprobleemiga tegeleda. samuti on meil valdkondi, kus riigisektor peab äh, maksma erasektorile ja see sõltub kokkuleppest Troikaga, aga me oleme teatud likviidsust, äh, ilma likviidsuseta ei saa me oma jõupingutusi toetada ja me ei saa luua tingimusi äh, majanduskasvuks. meil ei saa olla illusioone, me peame kombineerima kärpemeetmed majanduskasvu meetmetega. vastasel korral kärpemeetmed ei toimi. nagu ma ütlesin, siis me oleme äh, valmis kärbeteks, kuid teisest küljest peab mõistma, et ilma majanduskasvu paketita äh, ei äh, ole kärpemeetmed ähm, edukad ning Kreeka ebaõnnestumine on Euroopa ebaõnnestumine ning ebaõnnestumine ei ole praegusel hetkel võimalus. meil on vaja saavutada kokkulepe Troikaga selleks, et likviidsusprobleemiga toime tulla ja teha uus algus meie pangandussektoris. samal ajal peab Euroopa kinni pidama oma lubadustest äh, mis tulenevad Marshalli plaanist. me ei räägi äh, kapitalist äh, Euroopa liikmesriikidest, me teame, et äh, liikmesriikide parlamentidel on keeruline Kreekale raha määrata, kuid siinkohal räägime me tõsisest Euroopa lehe, lähenemisest, mis tuleb Brüsselist kõige iseloomulikum on uus äh, mitmeaastane finantsraamistik. ma tean, et hetkel on arutelud ja läbirääkimised, kui viisakalt öelda, järgmise, äh, järgnevate aastate jaoks ning eelmisel nädalal olin ma Bratislavas seda teemat arutamas äh, ühtekuuluvuspoliitika sõprade ringiga kallid sõbrad, mis järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga toimub ning mis äh, hakkab toimuma Kreeka suhtes, on üllatav, veider. Kreeka on riik, kus kärped on, vahendite kärped on kõige suuremad, äh, vähemalt äh, kui tugineda komisjoni ettepanekule kärped on kuni neljakümneprotsendilised võrreldus praeguse programmiperioodiga. ma eeldan, et te mõistate, et kuidagi ei ole, selline lähenemine ei ole õigustatud. loomulikult ma mõistan, et komisjon kasutab äh, vastavat metodoloogiat, metoodikat, äh, mis võeti vastu üheksakümne üheksandal aastal ning äh, arvestatakse kahe tuhande seitsmenda, kahe, kuni kahe tuhande üheksanda aasta statistikat, ehk siis äh, see oli aeg enne kriisi, aga see statistika on meie jaoks täiesti kasutu. käesolev aasta on viies aasta, järjestikune aasta, äh, kriisiaasta see majanduslangus ei ole siin absoluutselt arvesse läinud järgmisel kuul otsustatakse vahendite määramine, eh, tehes seda ilma väga olulist tegurit arvestamata. me peame oma kaasmaalastele Kreekas põhjendama või näitama seda, et Euroopa on oma solidaarsust üles näidanud neljakümneprotsendilise vahendite vähendamisega Kreekas ja see on äh, kõige tõsisem ähm, vahendite vähenemine võrreldes teiste riikidega. ja me oleme otsustanud oma riigi eest ähm, võidelda, sest see on meie põlvkonna võitlus. ma olen siin selleks, et teile, teid veenda, et äh, me äh, ei arvesta selle poliitilise potentsiaalse mõjuga, me võtame kasutusele kõik meetmed selleks, et kriisiga võidelda. ma olen siin selleks, et teile öelda, et me oleme otsustanud edasi liikuda kõikide struktuurireformidega, liberaliseerida majanduse ning muuta Kreeka konkurentsivõimelisemaks. me oleme otsustanud äh, vastu võtma kogu selle poliitilise tagajärje, kuid samal ajal vajame me ka solidaarsust. kärped peavad käima käsikäes majanduskasvuga. selleks, et ähm, kasvu saavutada, on esimene asi, mida me üheskoos peame tegema, tõenäoliselt äh, meil peab olema ühtekuuluvuspakett Kreeka tarbeks järgneva programmi, programmi aasta ja aastate jaoks põhimõtteliselt on see minu sõnum teile. ma ei tahaks sellest äh, rohkem rääkida. Kreeka vajab Euroopa solidaarsust, see on täiesti kindel ma usun, et äh, siin kojas mõistetakse seda sõnumit ja ma tahaksin teile selgelt välja öelda, et me oleme otsustanud äh, täita oma osa ja te näete tulevat, tulevastel kuudel, milline on Kreeka valitsuse otsusekindlus. me oleme õppinud mineviku vigadest ja me oleme otsustanud tõesti muutuda Euroopa riigiks konkurentsivõimelise majandusega me oleme otsustanud ignoreerida seda poliitilist ähm, mõju, aga me ei saa seda kõike teha üksi. Kreekal on vaja Euroopa solidaarsust ja ma olen kindel, et te pakute meile seda, suur tänu! No. Thank you, minister, very much. suur tänu, minister! I would like to say that we have half an hour now for the discussion nüüd on meil jäänud aruteluks pool tundi. kõik, kes eh, soovivad sõna võtta, palun andke märku. näen, et ka paljud Kreek-, Kreeka kolleegid soovivad sõna. ja palun ärge siis äh, oma kõneaeg, ajaga ületage kahte minutit, sest muidu härra ministril ei ole piisavalt aega vastamiseks. nii et palun mitte suuri kõnesid ja avaldusi, vaid konkreetsed äh, küsimused. Äh, Lambert, palun. In the steps that, that Costas learned me. ma äh, astun äh, Costase jälgedes äh,, püüan samuti olla tõhus äh, Äh, oma sõnumi edastamisel. nüüd on meil tegemist äh, praegu kaasotsustusmenetlusega ja te olete justkui ka teisel väljaku poolel, äh, praegu nõukogu poolel. määrustes on asjad muutunud ja endiselt on küsimuseks, kuidas see õnnestus, sest nõukogus ei ole need võitlused sugugi lihtsad kuid kõige tähtsam oli see, et sa täna siin meile andsid endapoolse nägemuse asjadest. kuidas need muudatused, mis aset leidsid selle perioodi jooksul, selleks, et anda Kreekale enam võimalusi vastu võtta olemasolevaid vahendeid hiljuti käisime rakkerühmaga Kreekas, meil oli piisavalt aega näha seda, kuidas asjad toimivad ja võib-olla sa saaksid anda ülevand, ülevaate ka sellest regionaalpoliitikast, ühtekuuluvuspoliitika ähm, agendast, solidaarsusest rääkidest ja muidugi see on väga tähtis see on ka ühtekuuluvuspoliitikas äh, üheks alustalaks. praegu me räägime finantsprobleemide lahendamisest ja paljud ütlevad, et euroalas äh, peaks olema Euroopa Liidul enam äh, Äh, otsustamisõigust ka eelarve üle, kuid see oleks ühtekuuluvuspoliitika lõpp. ja meie siin kindlasti ei tahaks järeleandmisi teha. aitäh! suur tänu, Konstantse Kreel! suur tänu, proua esimees, on väga hea teid siin uuesti näha ja soovin teile palju edu, mida teil on vaja oma riigi, oma töö jaoks ja te võite olla täiesti kindlad, et Regionaalarengu Komisjon toetab teid ka tulevikus. nagu Lambert juba ütles, me jälgime teie tööd, teie äh, samme. meil tuleb nüüd vastu võtta otsused ühtekuuluvuspoliitika osas, see ei ole lihtne, aga me üritame tõesti anda endast parima. meil tuleb võidelda finantsraamistiku eest, see võitlus ei ole lihtne ja teil on täiesti õigus ma arvan, et meil on vaja rohkem raha, aga nõukogu ja nii-öelda parema rahastamise sõbrad üritavad olukor-, üritavad vahendeid kärpida, nii et olukord on tõesti hull. ma loodan, et te olete edukad ja isegi Saksamaa kantsler teab, et tal ei ole mitte ainult kärpekavasid vaja, vaid on vaja ka majanduskasvu ja majanduskasvu on võimalik tagada ühtekuuluvuspoliitika kaudu Euroopa Liidu tasandil mul on üks küsimus. Te mainisite te olete kohtunud Horst Reichenbachiga, kes on Kreeka rakkerühma juht. tahtsin teada, kuidas teil koostöö selle rakkerühmaga läheb, kas teil on mingit lootust saada rakkerühmalt abi Kreeka majanduse jaoks võitluses tööpuuduse vastu? või mida me võiksime teha rohkem selleks, et teid toetada võitluses kriisi vastu? suur tänu, Oldri Vlašak, palun! kõigepealt äh, suur tänu ähm, ja tere tulemast, Kostas, äh, tagasi Euroopa Parlamenti. mul on lühike küsimus ma tean, et sul on väga tihedad äh, suhted Küprosega kas teil on ka mingid äh, läbirääkimised või tihedamad suhted äh, selleks, et olukorda lahendada? sellepärast, et Küpros on praegu eesistujamaa, sellepärast küsin äh, ja nüüd roheliste nimel Nikos, palun. jah, suur tänu. suur tänu, härra minister, tere tulemast Euroopa Parlamenti. meil on praegu Kreeka jaoks väga raske olukord, aga tegelikult on üleüldiselt nii finants kui turgudel kui ka üleüldiselt majanduses olukord väga halb. me oleme öelnud, et äh, meil ei ole vaja finantsmeetmeid mitte ainult majandusliku analüüsi läbiviimiseks, vaid meil on vaja ka vahendeid selleks, et äh, olukorda parandada ja meil on vaja kasutada kõiki äh, rahvamajanduse meetmeid selleks, et äh, olukorda parandada meie siin Regionaalarengu Komisjonis oleme alati öelnud, et äh, me peame tingimusi kohandama niimoodi, et abiga oleks võimalik ka li lisandväärtust toota. see, mida Kreekas tehakse, ei puuduta tihti mitte seda, mida meie siin arutame Euroopa perspektiivi, väga tähtsad on kollektiivlepingud, kollektiivlepingute sõlmimine töövõtjate ja tööandjate vahel, aga sellel on väga vähe puudust puutumist äh, ühtekuuluvuspoliitikaga, need on need küsimused, millega peab äh, Kreeka valitsus tegelema. teiseks ähm, selleks, et äh, kriisist välja tulla, on nüüd välja töötatud äh, nii-öelda see kiirmenetlus, vastu on võetud terve rida uusi seadusi, aga ma ei usu, et need seadused lähevad õiges suunas. meie Euroopa Parlamendis leiame, et äh, kriisi vastu tuleks võidelda ka sotsiaalse ühtekuuluvuse kaudu, sotsiaalne ühtekuuluvus tuleks panna esirinda. kolmandaks, erastamine eriti just veemajandusettevõtete erastamine. selle küsimuse tõstatas ka Troika. me räägime siin artiklist sada viiskümmend kaheksa ja komisjon on öelnud, et äh, käituda tuleb neutraalselt. veemajandusettevõtetega tuleb käituda äh, neutraalselt, ükskõik kas tegemist on äh, eraettevõtte või riigiettevõtetega parlament võttis äh, natukene aega tagasi raporti, mis on aga tõstatanud veel väga palju küsimusi, nii et äkki te kommenteeriksite seda. ja neljandaks, äh, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Te rääkisite eelnevast rahastamisprogrammist ja ka nüüd sellest uuest äh, rahastamisprogrammist. me teame, et ESPA vahendid lihtsalt ei jõua VKE-deni. Need väikesed või keskmise suurusega ettevõtted, mis soovivad pankadelt laenu saada, ei saa lihtsalt laenu. ja seetõttu tuleks võib-olla mõelda ka selle peale, kuidas oleks võimalik paremini neid ettevõtteid nõustada. ja ka komisjon võiks sekkuda sellepärast, et VKE-d, eriti just keskmise suurusega ettevõtted, on Kreeka majanduse selgrooks. peale selle tuleb parandada investeerimiskliimat ja hoolitseda selle eest, et raha ei kasutataks ähm, selliste projektide jaoks, millega ei toetata tööd, töötuid, sellepärast et meil on üle kahekümne viie protsendi töötuid ja eriti palju on noori. suur tänu ja järgmisena proua Kratsapalu ja siis on veel neli inimest, kes on sõna palunud. suur tänu! proua esimees, härra minister, härra minister, meil on väga hea meel, et te olete täna tulnud siia Regionaalarengu Komisjoni. Teie jaoks on praegu tegemist mänguga koduväljakul, te olete väga palju andnud juba selleks, et äh, toetada Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat ja te aitasite seda ka ju välja kujundada varem. Teie riik on nüüd vastu võtnud majanduskasvu paketi, mille kaudu peaks olema võimalik tõesti ka majanduskasvu suurendada, seda uuesti taastada ja ka teha väga palju ära selleks, et võidelda tööpuuduse vastu. me Te võib-olla võiksite natukene rääkida veel täpselt sellest, mis on teil selles majanduskasvu paketis ette nähtud ja kuidas te olete ette näinud selle, et vahendeid paremini jagada Kreekas meil oli äh, ka väga positiivne näide ja panus äh, nimelt äh, koostöö Euroopa Investeerimispangaga. ja sellest räägitakse ka väga palju ning me oleme rääkinud ka Regionaalarengu Komisjonis sellest, et koostöö investeerimispangaga on praegusel hetkel viibinud ja me tahaksime teada, kui kaugele te selles valdkonnas olete jõudnud ja et kas meie saaksime anda oma panuse. sellepärast, et härra minister, ka meie soovime oma abikäe anda ja teid toetada selleks, et teil oleks võimalik ka tõesti piirkondlikel tasandil edusamme teha, sest sealsed edusammud on kõige tähtsamad. suur tänu ja nüüd on teil sõna vastusteks, härra minister. Um, regarding... Need küsimused NSRF-i ehk siis struktuurifondide kasutamise, eh, kasutamist meil on siin võitlus eh, kolmel frondil, ühelt poolt me peame protseduure lihtsustama, homme on mul pressikonverents, kus ma kuulutan välja esimesed sammud eh, veel protsessi lihtsustamiseks, et ähm, suutlikkus toetust vastu võtta tõukefondide puhul paraneks ja selle jõupingutusega me ka jätkame. me lihtsustame täielikult need protseduurid aasta lõpuks. teine valdkond on mõned prioriteetsed projektid kus meil on praegu ka ehm, projektijuht, kes tegutseb just nende kõige keerukamatega ja loodan, et tulevikus saadab seda edu. nüüd, kui me räägime suutlikkus, suutlikkusest toetust vastu võtta, oleme teinud kõik endast sõltuma ja ho-, sõltuva ja hoolimata riigi negatiivsest äh, mainest, me näeme, et tegelikult näitajad on üle Euroopa Liidu keskmise. nelikümmend viis protsenti on meie näitaja nelikümmend üks protsenti Euroopa Liidu keskmine. eriti just ERDF-i vahendeid, see on nelikümmend üheksa, üheksa protsenti, võrreldes äh, nelikümmend kaheksa protsenti Saksamaal ja ka siingi keskmine on veelgi madalam. nii et äh, see puudutab siis äh, suutlikkust toetust vastu võtta. nüüd, mida ütles proua Kreel paremast raha kasutamisest, muidugi olen ma selle poolt, kõik on selle poolt see ei tähenda seda, et äh, vähem peab tingimata kasutama. nüüd mida ütles härra Pitsik, võtame arvesse seda, et äh, SKT äh, väheneb ja kui me ühtekuuluvuspaketti ähm, vähendame, siis see on kahekordne vähenemine ja sellest peab ka aru saama. nii et jah, me teeme koostööd rakkerühmaga ja see koostöö on meie jaoks olnud viljakas ja kasulik. Nad sekkuvad teatud sektorites, kus on sellest lisaväärtus, näiteks maaregister, näiteks ekspordis soodustamine või tehnilise abi andmine äh, mm, äh, ka administratiivvallas protsesside lihtsustamisel. ja me oleme väga tänulikud selle, selle rolli eest, mida nad mängivad, proua Ehenbach on seda ka ise, seda edu ka ise välja toonud. nüüd küsimus, mis puudutas Küprost. Küpros on küll eesistuja, kuid Küpros ei saa enda seisukohta teistel liikmesriikidele peale suruda. lõpuks peame me siiski jõudma kompromissile, Euroopa eh, tasandi kompromissile, mitte kompromissile, mis võtab arvesse rahvuslikke huvisid, mis oleksid Euroopa ülesehitamise vastased ja jätaksid kõrvale Euroopa perspektiivi nüüd härra Hrisogelose küsimus. võite kindel olla, et me võtame arvesse ka keskkonnamõõdet? ma arvan, et me oleme mõlemad äh, piisavalt tundlikud äh, selle teema suhtes, muidugi me peame investeeringute seisukohast olema atraktiivsed, ilma investorita ta ei oleks meil ka tööandjaid Kreekas piisavalt meil ei ole võimalik saavutada ka arengut ja majanduskasvu ilma investeeringuteta, ei oleks konkurentsivõimet, kuid samas muidugi me peame ka keskkonda kaitsma. peame arvesse võtma kõiki Kreeka põhiseaduse sätteid ja kõiki otsuseid, mille on ülemkohus langetanud sellel, selles valdkonnas nüüd, mis puudutab VKE-sid. ja nüüd ma seoksin selle vastusega, vastusega proua Kratsale. siin on mitmeid edusamme tehtud VKE-de vallas, kuid likviidsusprobleem muidugi neid edusamme õõnestab. me peame arvesse alati võtma seda likviidsusprobleemi, NSRF projektid äh, VKE-dele nõuavad äh, ka panustamist VKE-delt, kuid likviidsusprobleemi tõttu Kreeka VKE-del ei ole seda äh, omaosaluse, neid omaosaluse vahendeid olemas. kuid sellest hoolimata püüame me kasutada ka neid riski jagamisinstrumendi eeliseid. koos Euroopa Investeerimispangaga oleme kokku leppinud äh, programmi osas, äh, mis ulatub kuni ühe miljardini, kus me kasutame NSRF-i äh, vahendeid tagatisena selleks, et seda programmi kaotada, toetada praegu on läbirääkimised käimas äh, ja me peame tõepoolest äh, to-, tooma välja mingisugused kon-, konkreetsed eelised välja VKE-dele novembrikuuks. me jätkame nende jõupingutustega praegu, sest me tegutseme väga keerukas äh, finants- ja majanduslikus olukorras Kreekas. kuid meil ei ole ka mingit alternatiivi. me peame võitlust jä-, jätkama, sest see on võitlus meie riigi eest Now uh, the, the last four speakers, Mr Angurakis. suur tänu ja nüüd viimased neli sõnavõtusoovijat, kõigepealt härra Angurakis, palun. üks minut, kui võimalik, sest aeg on otsas. suur tänu. tundub, et, et siin tuleb praegu üks Kreeka minut. härra Angurakis, vabandust, härra minister, te rääkisite siin äh, valitsuse poliitikast ja meie Euroopa Parlamendis näeme, et teil on probleeme tulemuste näitamisega. Teil oli väga palju probleeme sellega, et võtta vastu meetmeid, hoolimata sellest, et te olete valitsuses enamuses. proua Merkel käis Ateenas aga see ei toonud endaga kaasa suurt äh, tähendust, te ütlesite, et teil on vaja nüüd äh, mingeid poliitilisi edusamme teha, aga siiamaani pole siiski mitte mingeid edusamme nähtud. Horst Reichenbach oli eile Brüsselis ja räägiti äh, rakkerühma tööst äh, ja sellest, et tuleb mingeid meetmeid vastu võtta. proua Kreele ja juba ütles, et äh, Horst Reichenbach on väga rahul sellega, mida Kreekas tehakse. tundub, et asjad on läinud äh, liikuma, finantsabi antakse, meetmeid võetakse Kreekas vastu ettevõtetele määratud toestuste arvu on tõstetud kuuelt protsendilt kümnele ja mina nüüd küsin endalt äh,, härra Hatsidakis, et kas meil tõesti on võimalik kõikide nende meetmete kaudu ka ühtekuuluvust tagada? ühtekuuluvuspoliitika puhul tuleb meil Kreekas tunnistada, et teie vastu võetud poliitikatega pole võimalik konkurentsivõimet suurendada, otse vastupidi, see toob pigem probleeme kaasa. see, mida aastaid on juba äh, kasutatud, äh, need meetmed on pigem olnud suunatud konvergentsi tõstmisele. ja lõpetuseks äkki te oleksite nii tore ja selgitaks, äh, kust see nelikümmend protsenti kärpeid tuli ühtekuuluvuse jaoks Kreekas?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 Äh, lihtsalt lühike kommentaar, siin Euroopa Parlamendis räägime me alati kärpemeetmetest ja iga kord, kui me mainime kärpemeetmeid, räägime ka sellest nõndanimetatud äh, sotsiaalkokkuleppest, sotsiaallepingust, vähemalt seda teevad sotsiaaldemokraadid, ehk et me äh, ühendaksime omavahel majanduskasvu ja investeeringud. aga Regionaalarengu Komisjon on tegelikult esimene komisjon, mis on nüüd sõnadele ka tegudel lasknud järgneda. me võtsime aasta alguses kaasa paketi, millega oli võimalik äh, Kreeka raudteed aidata. Danuta Hübner oli toona raportöör selle arvamuse puhul ja mina variraportööriks ja see oli tegelikult ainus konkreetne abi, mida viimastel kuudel on Kreekale antud ja see nelikümmend protsenti, mida te kohesio-, vabandust, Ühtekuuluvusfondi rahadest kaotate. ma saan aru, mida te mõtlete, sellepärast et äh, Sloveenias on sama probleem, mina olen pärit Sloveenias ja meil on samasugused numbrid. ja ka me räägime sellest, et me ka-, kaotame nelikümmend protsenti Ühtekuuluvusfondi vahenditest, aga ma tahtsin teada, kas te mõtlete sedasama kadu. suur tänu ja Jan Olbricht, palun. Jan. Sorry, this is just the vabandust see arutelu puudutab äh, struktuurifondi. suur tänu, äh, härra minister, et te siia tulite ja kõigepealt ma tõesti toot-, toetan teie lähenemist ja ma olen nõus, et usaldusväärsuse taastamine on väga oluline ja see omakorda mõjutab likviidsust. see on väga tähtis ja seepärast ei ole ma eriti üllatunud, viis minutit tagasi ja ka väga tihti edastatakse meile sõnum, et struktuurifondide suurim kasusaaja, varasemad kasusaajad on nüüd kõige suuremad kaotajad. ja küsimus on selles, et mis juhtus. ja see on väga oluline meile kõigile tõestada, et probleemid ei tulene ühtekuuluvuspoliitikast, sest tihtipeale väidetakse nii ja öeldakse, et ühtekuuluvuspoliitikaks peab paremini korraldama ja sinna peaks vähem raha panema. me peame näitama, et see seos ei ole õige. minu küsimus on järgmine. Te ei ole siin selleks, et selgitada vaid Kreeka äh, olukorda, teie olete ka nõukogu liige. kas te olete valmis ka meid nõukogus toetama? kas te olete valmis meid toetama äh, äh, igas vallas. kas te olete valmis võitlema sellise lahenduse eest, mis on oluline ühtekuuluvuspoliitikas, sest see on meie ühishuvi? Need kaks elementi ei tohiks omavahel segamini minna, ehk siis ühest küljest on väga oluline toetada Kreekat praegu ja pikemas perspektiivis peab arvestama Kreeka liikmelisusega Euroopa Liidus, kes peaks ka tulevikus ühtekuuluvuspoliitikas osalema minu arvates on tegemist siin kahe nüansiga ja minu sõnum teile on see, et mina loodan teie toetusele nõukogus, kui me selle eest võitleme, sest te teate kõiki neid detaile. mitmed ministrid ei mõista midagi ühtekuuluvuspoliitikast, aga teie teate seda ja seega loodame teie peale. härra Stavrikakis, palun. suur tänu lugupeetud minister, tahan teid tervitada siin meie regionaalarengu komisjonis, sest teie olite ka selle komisjoni väga aktiivne liige aastaid. ma tahtsin ka äh, rääkida sellest samast äh, vahendite kärpimisest, mille tõstatas juba proua Kratsa, nii et tegelikult on mu küsimus juba esitatud. Uh, kõigepealt, äh, mis puudutab härra Agorakise küsimust, ma tahaksin öelda, et loomulikult me oleme suurendanud äh, avansse äh, kuni kümne protsendini äh, ehitusettevõtete puhul, see oli kuus protsenti, ja me suurendasime seda kümnele protsendile. selleks, et neid toetada, arvestades tõsist likviidsusprobleemi. me räägime ettevõtetest ja samal ajal räägime ka ettevõtte töötajatest Äh, meil ei, ei saa olla töötajaid ilma tööandjateta ja me peame sellega arve, arvestama. selleks, et äh, lahendada likviidsusprobleemi. kui me läheneme dogmaatiliselt, siis me seame ohtu äh, need jõupingutused tagada tööhõive meie riigis. jah, ma mõistan, et teie lähenemine on täiesti teistsugune, kuid see ei tähenda, et mina ei võiks uskuda seda, milles mina veendunud olen samuti tahaksin öelda, et kogu austuse juures see valitsus valiti ametisse kolm kuud tagasi. ja, ja nad said peaaegu viiskümmend protsenti rahva häältest, ehk siis tegemist on tugeva toetusega valitsusega, kes on veendunud selles, et vaja on võtta kasutusele kõik meetmed selleks, et meie riigi huve ja kodanike huve kaitsta, nii nagu meie nendest huvidest aru saame. mis puudutab proua Kriiva küsimust, jah, me oleme tänulikud Euroopa Parlamendi ja selle komisjoni seisukoha eest mis puudutab struktuurifondide reguleerimist, arvestades kõiki vastavaid sätteid, selleks, et raha kasutuselevõttu suurendada, et toime tulla kriisist tulenevate probleemidega. meil on teie riigiga sarnased probleemid. kuid mina viitan meie probleemidele, sest ma esindan siin oma riiki, kuid samas ei unusta ma seda, mida ma oma kõnes ütlesin. selleks, et meil oleks tugev Euroopa, on meil vaja tugevat ühtekuuluvuspoliitikat. vastasel korral ei saa ühisturg äh, iseenesest toimida. me peame seda tasakaalustama ühtekuuluvuspoliitikaga ja see oli Jacques Delors'i unistus, see oli Euroopa Liidu loojate unistus ja mina usun äh, seda kindlalt. härra Olrich, Olrich, te, te ütlesite, et ma olen äh, nõukogu liige. jah, ma ei arvestanud sellega, ma ei mõelnud sellele. mina tunnen ennast rohkem parlamendi, parlamenti kuuluvana siin. jah, ma olen nõukogu liige ja palun uskuge mind, et ma ei ole unustanud äh, oma varasemaid veendus, veendumusi ja ma toetan neid. meil on mitteametlik nõukogu kuuendal novembril Nikosias Küprosel ja loomulikult äh, toetan ma kõiki neid äh, ideesid ja ma ei võitle mitte ainult Kreeka huvide eest, aga ühtekuuluvuse eest, sest see on Euroopa edasimineku eeltingimuseks äh, selleks, et tugevamaks muutuda, eriti kriisi ajal. ma näen, et inimesed tulevad saali hääletamiseks. jah, kõik, jah, ehk, ehk siis ma pean lõpetama, suur tänu. aitäh proua esimees, ma tegin temaga tõsiselt koostööd, näen siin Rahvapartei koordinaatoreid, ja me jätkame oma viljakat koostööd ja loodetavasti saavutame me positiivseid tulemusi kõikidele Euroopa riikidele, Euroopana tervikule, kes on meie ühine kodumaa. suur tänu! Like to... ma sooviksin kolleege informeerida, et Raul Prado on äh, direkt-, komisjoni direktor Kreeka küsimustes äh, ja ma annaksin talle üheks minutiks sõna, palun. Äh, aitäh, arvestades teie ajakava, püüan teha lühidalt äh, ja tahaksin kõigepealt tänada arenguministrit selle sõnavõtu eest ja selle sõnavõtu aususe ning siiruse ja selguse eest. me teame, millised on need väljakutsed, mis on ühtekuuluvuspoliitika ees Kreekas ja ma arvan, et meie prioriteedid on samad. me püüame kõike parandada teatud meetmetega selle poliitika toimimist, teeme siin koostööd Kreeka valitsuse ja rakkerühmaga ja teiseks prioriteediks on kaasa aidata likviidsuse taastamisele ettevõtetele, püüame teha koostööd selles vallas ka Euroopa Investeerimispangaga ja meie kolmas äh, eesmärk on äh, kõikide võimalustega kaasa äh, aidata meie menetluste lihtsustamisele. siin on mitmeid raskusi, millele me peame kiiresti lahenduse leidma. me teeme tihedat koostööd Kreeka võimudega selleks, et ette valmistada järgmist äh, programmiperioodi ja ükskõik, milline see summa oleks, mis äh, eraldatakse, see juba ei sõltu meist. meie siis jälgime seda, et need vahendid tõepoolest aitaksid Kreeka eh, ühiskonda uuesti jalule tõusta. suur tänu, ehk siis teil ei ole mitte vaid eh, Euroopa Parlamendi toetus, aga ka Euroopa Komisjoni toetus, suur tänu tulemast! Moi, je vais aller dans cette fondation. Elle s'occupe des oreilles. Uh, kallid kolleegid, enne kui me hääletama hakkame, siis äh, tahaksin teid teavitada väikesest probleemist. seepärast, et äh, meil on juba paigas ühiskohtumine regioonide komiteega pärastlõunal ja seepärast on olukord selline, nagu ta on ja seega paluksin, et koordinaatorid, Lambert on juba seda teinud, et kui äh, teil on võimalik äh, näiteks tulla siia keskele poole rohkem kokku, siis äh, oleks see tõenäoliselt väga kasulik. lihtsalt koordinaatorid võiks tulla nähtavamale kohale. selleks, et me saaksime kiiremini edasi liikuda pärast, sest meil on väga palju küsimusi vaja hääletada mõned koordinaatorid ei ole reageerinud, mõistan, et ei soovi ilmselt oma kohta vahetada. okei okay., thank you Constanza would like to say something. Constanza soovib midagi lisada. jah, suur tänu, Danuta. ettevalmistamine hääletuseks oli väga raske ja ma tahaks tahtsin veel öelda, et tegelikult veel viis minutit tagasi tuli muudatusettepanekuid hääletusnimekirja jaoks ja niimoodi pole võimalik tööd teha, kui on vaja nii palju raporteid hääletada. ja teiseks, otse loomulikult äh, kolleegid, raportöörid ja variraportöörid, ma usaldan teid, aga on väga raske, kui teile te kui tehakse muudatusettepanekuid ainult prantsuse keeles, nii et äkki oleks võimalik muudatusettepanekuid teha tulevikus ka inglise keeles. tõesti, muidu on väga raske seda tööd korraldada. ja kolmandaks, äh, kõige raskem probleem minu jaoks nimelt esimest korda on meil siin kolm või neli raportit äh, millele on tehtud väga palju muudatusettepanekuid. Need kolleegid, kes äh, tegid muudatusettepanekuid sekretariaadi kaudu ja need lähevad kaugemale kui see, mis on Regionaalarengu Komisjoni pädevusala. ja eile fraktsiooni töörühmas me arutasime seda, et me ei ole alati sekretariaadiga nõus, aga me saame aru, et seda küsimust on praegu väga raske lahendada. me tahaksime teada, milliste reeglite järgi või kuidas selliseid otsuseid vastu võetakse? ma kujutan endale ette, et teatud üksikjuhtumitel on meil võimalik äh, maaelu arengu puhul tõesti äh, vahendeid juurde saada ja siis kustutatakse välja neid äh, valdkondi, mis ei puuduta otseselt maaelu arengut ja et siis neid asju muudetakse vastavalt arvamusele ja et seda tehakse sekretariaadi kaudu, öeldes, et see läheb kaugemale kui regionaalareng. üleüldiselt on aga see väga keeruline, olgu, seekord me oleme sellega nõus, sest otsus oli niimoodi vastu võetud ja väga raske on nüüd hääletuse ajal hakata muudatusi tegema, kuid mul oleks väga hea meel, kui tulevikus meile sekretariaat mingi sellise äh, valemi annaks, mille järgi nad neid otsuseid vastu võtavad, aitäh! Thank you uh,, thank you, Konstantse! suur tänu! vastaksin sellele viimasele tõstatatud küsimusele, mis puudutab teatud äh, muudatusettepanekut äh, mittevastavast äh, reeglitele. jah, see oli minu otsus, kas sekretäriaadiga nõus olla või mitte, sooviksin teid teavitada, et me arutasime seda teemat juba viimastel aastatel mitmeid kordi ja esimest korda on toim-, ühe korraga nii palju teemasid tõstatunud, aga meil on olnud ka teisi olukordi, kus komisjonid hääletasid eh, meie pädevuse alla jäävaid teemasid. ja komisjoni juhtide konverentsi hääletatavad teemad ja me oleme saanud eh, kaebusi, mida on eh, on esitanud erinevad komisjonid, reegel nelikümmend üheksa punkt kaks on väga selge, me peame austama reeglit sellisel määral, et me peaksime tõesti äh, arvamusi kujundama nende teemade suhtes, mis jäävad meie pädevuse valdkonda. ja seepärast peame vaatama muudatusettepanekuid ka sellest vaatenurgast ma tegin sellise otsuse ja ma tahaksin, et te toetaksite seda, et me austame seda reeglit ka tulevikus. praegu on meil väga erakorraline olukord ja ma otsustasin lõppude lõpuks tõesti viimasel hetkel, kui mõistsin, kui palju äh, sellega tegemist on, et me näitame üles paindlikkust ja samm, järk-järgult ähm, võtame sellise kindlama seisukoha selle teema suhtes meil on kaks olukorda, ühest küljes see, et muudatusettepanekud on täiesti vastuvõetamatud, kui tegemist on teise komisjoni pädevusega ja me ei peaks äh, sinna sekkuma, kui me läheme liiga kaugele. ja samuti on juhtumeid, kus see olukord ei ole niivõrd selge ja nende ebaselgemate juhtude puhul, no minule võib see tunduda, et see on selge, aga on sellised kaotsed ähm, seosed ja nende teemade puhul, mis minu arvates ei ole täiesti selged, mis jäävad justkui piiri peale, mis siis on vastuvõetavad või vastuvõetamatud äh,, ma otsustasin need saata äh, fraktsioonidesse, et koordinaatorid ise otsustaksid poliitilisel tasandil, sest äh, õiguslikult ei ole olukord niivõrd selge, äh, võib-olla isegi on, aga samas poliitilisel tasandil ei ole see nii selge ja siis saavad fraktsioonid otsustada, kuidas hääletada ja kuidas oma arvamust avaldada. ja seepärast olemegi sellises olukorras täna tulevikus, nagu ma juba ütlesin, ning loodetavasti te toetate minu lähenemist. üritan ma anda endast kõik selleks, et meie komisjoni arvamused oleksid äh, paremini suunatud. see oleks minu märkus. Äh, Lambert soovib sõna, palun. aitäh, äh, proua esimees. Teil on täiesti õigus me peaksime informatsiooni saama piisavalt varakult selleks, et me hääletusnimekirja saaksime paremini koostada, nii nagu me eile pidime sellega viimasel hetkel tegelema. kui me saame selle viimasel hetkel, siis tähendab see seda, et teatud juhtudel peame me oma hääletusnimekirju ümber mängima ühe raporti puhul Rahvapartei koordinaatorina on seisukoht teistsugune võrreldes aruteluga, mis meil toimus eile äh, proua Skratini äh, äh, raport, mis puudutab ÜPP-d, kuid üldiselt sellised viimasel hetkel toimuvad muutused on väga keerulised ja, ja me ei tea, meil on raske oma otsuseid teha, sest need inimesed võivad oma arvamust muuta. ja loodetavasti on tulevikus võimalik kiiremini öelda, mis on vastuvõetamatud, selleks et me saaksime oma tööd paremini teha. ja kolleegid peaksid järgima oma koordinaatorit, eriti ÜPP puhul, suur tänu! palun kontrollime nüüd, kas hääletuskaardid töötavad. hääletamine on alanud head kolleegid, äh, päris paljud teist ei ole veel äh, hääletanud. palun tehke seda. hääletamine on lõppenud. kas meil on probleeme? tahtsin lihtsalt öelda, et minu kaart on teel siia, mul oli eile ka pikk hääletus ja see kaart jäi teisse hääletusmasinasse, nii et ta tuleb varsti, nii et iga kord annate siis käega märku, ütleb proua esimees. sotsialist. veel üks äh, probleem. üks äh, sotsiaaldemokraat, jah, äh, liiga palju, et palun ärge hääletage. ei, kõik on korras siiski. So can we start with the most difficult? kas me võime siis alustada kõige pikema nimekirjaga?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 kiiresti, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud, sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kuusteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, sada nelikümmend üheksa, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükat-, kontrollime selle üle, sada viiskümmend, vist oli tagasi lükatud, aga kontrollime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 vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tundub, kontrollime seda, oli tagasi lükatud kontrollime siiski kiiresti seda. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tundub. kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kuuskümmend kaks, sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, sada kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada seitsekümmend. hääletamine on alanud, hääletamine lõppenud ja see on tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kakskümmend kaheksa elektrooniliselt. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu. kontrollime sada seitsekümmend seitse, kes on poolt. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend osade kaupa hääletame esimest osa. kakssada kuuskümmend, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks poolt. jah, palun. kas meil jäi sada seitsekümmend kaheksa vahele enne kompromissi ettepanekut?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 kakskümmend kolm, kakskümmend ja kui, ja kas me teame, kuidas hääletasid nad ilma kaardita, ehk siis see on vastu võetud? igal juhul on see vastu võetud, nüüd teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust. Äh, nelja ei olnud vaja hääletada, sest see langeb ära, vabandust, see oli minu viga, ütleb proua esinejana. kas me kakssada üks hääletame? kontrollime selle järele, kas seda on vaja hääletada hääletame. kakssada üks poolt. kes on poolt? sest kakskümmend viis võeti vastu. Kak-, see oleks ära langenud, kui kakskümmend viis ei oleks vastu võetud, aga me võtsime selle vastu. me kontrollime seda, kuidas sellega on. We have to wait. We have to wait. Compromise.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 erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt. see on siin osade kaupa hääletamine, ehk siis kõigepealt esimene osa kompromiss kolmest poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, Lähme tagasi kahesaja ühe ja kolmekümne teise muudatusettepaneku juurde, artikkel kolmkümmend kaks, neljandal leheküljel tõenäoliselt kakssada üks poolt ootame. Äh, lehekülg neli keskpaigas, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd siis kakssada neliteist kuuendal leheküljel. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, nelikümmend seitse kuuendal leheküljel. jah, tundub, et siin on viga sees. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas pole, kontrollime, viiskümmend hääletamine on alanud. nüüd on kõik korras, see on tagasi lükatud nüüd siis äh, Frank vist ütles, et me oleme teinud ühe vea, me peame hääletama nüüd ka neljakümmend kaheksat. me ei hääletanud selle üle. But it was an error, he is admitting. jah, hääletusnimekirjas on viga, kolleeg vabandab, nelikümmend seitse ja nelikümmend kaheksa läksid omavahel segamini, me ei, ei hääleta, ei pea hääletama nelikümmend seitset, aga on vaja neljakümmend kaheksat. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, viiskümmend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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse suulise muudatusettepanekuga. kas äh, on keegi raportööri ettepaneku vastu? ei ole, siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see on vastu võetud kas kontrollime? ei ole vaja. kui te tahate kontrollida, siis on vaja seda hüüda. kakssada kaheksateist. nüüd on juba liiga hilja. kakssada seitsekümmend. kontrollime kakssada seitseteist. teeme seda prantslaste heaks. hääletamine on alanud, hääletamine lõppenud ja vastu võetud. kakssada kaheksateist. kallid kolleegid, iga hääletuse puhul on, on meil siin mingisuguse probleem, keegi ei hääleta või kellegi hääletusmasin ei tööta ja te peaksite seda teadma, et kõik olukorrad kakssada kaheksateist, kes on poolt, vastu see on sama nagu enne, kas pole, see on siis vastu võetud. kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks, kakssada kakskümmend üks poolt ei, see langeb ära, nagu ma ütlesin. ehk siis lähme kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kuus ja kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 üle. hääletamine on alanud. nelikümmend kahe, nelikümmend kaheksa inimest on, kes peaks hääletama, aga samas hääletab nelikümmend viis, see on nende otsus, ma lihtsalt tahan teile öelda, et kontrollige oma masinat, see on vastu võetud. kakssada kolmkümmend neli poolt. kakssada kolmkümmend neli poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend viis poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, et ülejäänud langevad ära, nüüd lähme seitsmekümne kolm, seitsekümmend kolm, kakssada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend, see on tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, era-, kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse, seitsekümmend kaheksa vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletu vastu võetud, kaheksakümmend poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, nüüd on meil eraldi hääletamine kakssada kuuskümmend, mida me siis hääletame? nii et ma küsisin, et kumma osas me siis hääletame. kes on esimese osa poolt? vastu võetud, kakssada kuuskümmend üks poolt. kuidas me siis nüüd hääletame? et tei-, teise osa hääletame ka. kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, nüüd volitused üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid äh,, siin on osade kaupa hääletus äh,, üheksakümmend kuus, vabandust, ennem üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd osade kaupa hääletus üheksakümmend kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa ja üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt ja sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud sada kaheksa, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu tagasi lükata. kontrollime, ma ei saanud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 vastu võetud sada kakskümmend seitse po-, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu. kontrollime Oh, who did vote? One more is you. One socialist too much? üks äh, sotsiaaldemokraat on üle praegu. nii, nüüd on korras, lõpetame hääletuse, tagasi lükatud, kakskümmend üks kahekümne kuue vastu. Äh, sada, äh, sada kolmkümmend kolm, kontrollime hääletus lõppes tagasi lükatud kahekümne viie häälega. E, osade kaupa hääletamine üksteist, esimene osa, kes poolt, kes vastu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada 100 kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sa kolmteist ja sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõplik hääletus. hääletus algas The vote is closed and it's uh, adopted forty to six against. nii et äh, vastu võetud äh, neljakümne poolt äh, häälega, kuue häälega vastu. nüüd jõuame üle-euroopaliste telekommunikatsioonivõrkude ja otsuse sada, tuhat kolmsada kolmkümmend kuus kehtetuks tunnistamise juurde. nüüd kakskümmend kuus poolt vastu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunktid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 nüüd veel üks pikem hääletus. kas oleme valmis? nüüd äh, Elizabeth Schroederi äh, raport. kasutage palun mikrofoni. kas äh, mul on nüüd siis kakskümmend üks seitseteist, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm EPP hääletusnimekirjas on miinus, aga tegelikult on seal, peaks olema pluss. kas te palute, et nad täidaksid käsku ja nad tavaliselt ei tee seda, küsib proua esimees. ei, ei, lihtsalt muudatused liiga hilja tulid meile sisse, ütleb härra Van Nistelrooy. So we start, are you ready? Amendment sixteen, who is in favor? Äh, muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist poolt Konstantse poolt vastu, tundub, et vastu võetud. kaheksateist poolt vastu, erapooletud vas-, tagasi lükatud. üheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks suuline muudatusettepanek raportöörilt, kas keegi on selle vastu? härra Žigevski on selle vastu nii et siis ilma suulise muudatusettepanekuta hääletame. kakskümmend üks ilma suulise muudatusettepanekuta, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lähme kahekümne kahe juurde, siin on osade kaupa hääletus, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks äh, langeb ära, kakskümmend neli äh, osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, siin samuti äh, osade kaupa hääletus, kes on esimese osa poolt, vastu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime sada kolmteist osa, hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes. nii et äh, vastu võetud kahekümne kuue häälega sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus kakskümmend viis kontrollime. The vote is closed and it's rejected. hääletus lõppes, tagasi lükatud kakskümmend üheksa kaheksateistkümne vastu. no peame muidugi valvsuse säilitama. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa, suuline muudatusettepanek, kas kellelgi on selle vastu midagi? nii et äh, siis hääletame muudetud kujul poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu. peame kontrollima. nii et äh, hääletame elektrooniliselt ja suure enamusega tagasi lükatud. Noh, tundub, et ma ei näe täna väga hästi. Need kolmkümmend neli, eh, tei-, ainult eh, ühe osa juures kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime kolmkümmend viite. hääletus lõppes äh, ja kakskümmend seitse oli poolthäält vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, tundub, et tagasi lükatud, nelikümmend kolm, nii, nelikümmend üks kontrollime. hääletus algas nüüd lõppes tagasi lükatud äh, kahekümne viie häälega. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nii. nüüd äh, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime nelikümmend kaheksa. The vote is open, the vote is hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd äh, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks äh, osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu ja erapooletuid samuti tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada ühteteist. hääletus algas. vastu võetud. viiskümmend kuus osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu kontroll. hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kahekümne kahe häälega, viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kaksteist poolt vastu tagasi lükatud nii, nüüd sada kolmteist, sada kaksteist kontrollime. Amber, ma ei saa midagi teha sinu jaoks. tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud. tundub, et samuti tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud, kontrollime. And the vote is open, the vote. hääletus algas, hääletus lõppes, tagasi lükatud kahekümne nelja häälega, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud mm, tagasi lükatud kuuskümmend üks, vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu kuuskümmend kolm tundub tagasi lükatud, kontrollime. hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud sada kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitseteist osade kaupa, esimene osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, eh, kuuskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tundub, et vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks, sada seitsekümmend üks poolt vastu, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis on osade kaupa hääletus kuuekümne seitsmes, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletuid vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud sada kakskümmend kolm poolt. sada kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks hääletame nüüd poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. no kontrollime hea meelega hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne viie häälega. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. tundub, et sama olukord, aga kontrollime hääletus lõppes. ühe häälega tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. sama olukord. kontrollime. hääletus algas. tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt vastu. nii, kontrollime. hääletus lõppes. kakskümmend kolm, kakskümmend kolm, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu erapooletud vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, tundub, et tagasi lükatud. kontrollime, sada seitsekümmend neli. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis. tundub, et sama olukord. kontrollime. tundub, et tagasi lükatud siiski. nii. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kontrollime sada seitsekümmend kuus. ma arvan, et tulemus on sama, aga noh, kontrollime. alles teine raport, juba olete väsinud. tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu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 selgelt oli see tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletuid. kontrollime, sada nelikümmend kuus. tundub, et tagasi lükatud. hääletus lõppes äh, vastu võetud üllatuslikult seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. sada nelikümmend kontrolli, kontrollime sada nelikümmend üheksa. hääletus algas ühe häälega tagasi lükatud. sada nelikümmend. vastu erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend suuline muudatusettepanek raportöörilt, kas keegi on selle vastu? härra Sikerski. nii et siis ilma muudatusettepanekuta hääletame kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. Kalle kontrollis ja ütles, et äh, sada seitsekümmend viis ei võetud vastu. see sõltub saja seitsmekümne viiest. seda ei võetud vastu põhiprobleem oli selles, et me ei saanud aru, mis sai saja viiekümne kahest. nii et me sooviksime teada saada, mis juhtus saja viiekümne kahega. sada viiskümmend kaks kontrollime. hääletus algas and it's rejected. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek F, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. vabandust, kontrollime, kompromissettepanek F kompromissettepanek F, hääletame veel üks kord. kas me võiksime hääletada veel ükskord, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud? kompromiss on tagasi lükatud. esimest korda selle komisjoni ajaloos lükati kompromissettepanek tagasi. Sorry, so compromise F? kompromissettepanek F. selle lükkasime tagasi. edasi hääletame kõik eraldi, kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vast-, kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada. Yes, no, I have to check amendment 46. Just yeah. a moment. Yeah, we just check 46 and... Uh... jah, kontrollime kohe neljakümmend kuut ja ilma saja kaheksakümne üheta. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud minu arvates edasi kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kaheksakümmend kolm poolt, vastu. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend viis poolt, kaheksakümmend neli kontrollime, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt vastu. kontrollime sada viiskümmend kuus, sada viiskümmend kuus kontrollime. The vote is open, the vote. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime uuesti, jah. kontrollime vaadake iseennast, on näha, et te ei hääleta. hääletus on alanud. vastu võetud kakskümmend neli, kahekümne vastu, sada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. Äh, nüüd lisad. Need kõik langevad ära, jah. nii et nüüd siis põhjenduspunktid, muudatusettepanek üks üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend kaheksa. ei, siiski mitte. nii et see langeb ära, kaks poolt, vastu erapooletu, vastu, tagasi lükatud kolm poolt, vastu kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neli osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, kontrollime, teine osa muudatusettepanekust neli. hääletus on alanud tagasi lükatud. teine osa, edasi kaheksakümmend seitse poolt, kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt sada viiskümmend üheksa langeb ära, sellepärast et me ei võtnud vastu sada kuutekümmet nelja. sada viiskümmend üheksa langeb ära, kui sada kuuskümmend nelja vastu ei võeta ja seda ei võetud vastu. ma arvan, et meil on sama nimekiri. üheksakümmend üks poolt. kallid kolleegid, üheksakümmend üks poolt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 Yes, please, Elizabeth. Uh, the main problem on recital 20. meil on siin on üheksakümmend kolm ja üheksakümmend neli, üheksakümmend kaks ja üheksakümmend üks, mis siis? igas nimekirjas olid lihtsalt teistsugused numbrid siin on üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli, siin tundub olevat tegemist trükiveaga sekretäriaadis. aga me üritasime mitu korda seda parandada, võib-olla viimases nimekirjas seda parandati, aga muidu mitte. kui Konstantsel on üheksakümmend kolm ja üheksakümmend neli, siis see peaks olema üheksakümmend üks ja üheksakümmend kaks, kas on nüüd selge? nii et üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend, vabandust, üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, üheksakümmend kaheksa nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, era-, kontrollime kahtteist. kontrollime kahtteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd sada üks ja selle kohta on ka suuline muudatusettepanek, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? oi, me ei hääletanud kolmeteist, ma üritan vältida selliseid numbreid nagu kolmteist vist, nii et kui soovite, siis siiski hääletame kolmteist üle. kolmteist, hääletage poolt, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sellepärast ma vist vältisin kolmeteistkümnendat, aga siiski kontrollime The vote is rejected. We go for tagasi lükatud sada üks, suuline muudatusettepanek selle kohta, kas keegi on selle vastu, ei ole, siis hääletame muudetud kujul sada ühte, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neliteist langeb ära. viisteist, hääletame, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd lõplik hääletus äh, projekti üle muudetud kujul, hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolme vastu, palju õnne raportöörile. ja nüüd äh, Ramona Nikolamanescu teine hääletusnimekiri, päevakorrapunkt kaheksa, see puudutab riigihankeid. kas me võime alustada kohe hääletusega? riigihanked, kas võime ruttu algust teha? seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa ja kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt mis ei? kontrollime või? siis ütled, et tahad kontrollida, mitte ära ütle ei. kaheksakümmend kaks, kes on poolt? kontrollime. The vote is closed. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. edasi kuus, eks, poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud seitse poolt, seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaheksa poolt, kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üksteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt kontrollime kaheksakümmend üheksat. The vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. napilt, aga siiski. üheksakümmend ei hääletanud, nii et üheksakümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kõik langeb järjest ära. kompromissettepanek neli järgmiseks. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, tundub nii. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud tundub nii. kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kolm, kakskümmend kolm kuni kakskümmend kaheksa ühes plokis, kas on võimalik niimoodi? ei siiski mitte, kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend viis, ei siiski mitte. kompromissettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, tundub nii, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus, ei, sada kolmkümmend seitse nii et sada kolmkümmend kuus siiski poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolm, vabandust, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. mis saab nüüd? nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek üheksa poolt, vastu erapooletu, tundub, et vastu võetud, kuid kontrollime, kompromissettepanek üheksa. The vote is closed hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nii et nüüd sada nelikümmend kaheksa, ei vabandust, see langeb ära. ei, me siiski hääletame seda. kõigepealt nelikümmend neli poolt, vastu erapooletu. tundub, et vastu võetud. kontrollime jah, minugi poolest. The vote is closed, not, not. people don't vote. 23 in favor, so it's adopted. It's adopted. vastu võetud, nii et nüüd sada nelikümmend seitse langeb ära. ja me siiski hääletame seda sada nelikümmend seitse poolt, vastu. tundub, et sama häälte enamusega, kuid kontrollime ka sada nelikümmend seitset. The vote is open, please go on with the vote hääletage. Uh, we have to repeat one because something didn't work. 147 which sada nelikümmend seitse, et kontrollime veel üks kord, hääletus on alanud. hääletus on alanud. aga te ei hääleta, te olete nii aeglased, uskumatu. kas te ei taha hääletada? äkki te teete seda nimelt, me kohe hääl-, lõpetame. hääletus, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. mis saab nüüd? sada nelikümmend üheksa järgmiseks, ütleb Karla. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletu, taga, vastu võetud. langeb, langeb ära. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend neli ja sada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletu, vas-, tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend üks poolt, vas-, vastu vabandust, kas me võiksime kontrollida, ma pole enam kindel, sada seitsekümmend üks, sada seitsekümmend üks kontrollime. hääletus on alanud. I am sorry, I, I, I vote how, how, Lambert, how do I vote? Okay, okay, okay. <laughs> no but you, you didn't, so it's rejected. tagasi lükatud sada seitsekümmend kaks, sada seitsekümmend kolm koos, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, tundub. sada, ei vabandust, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend neli ja viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu, tagasi lükatud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada seitsekümmend kaheksa ja sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend ja sada kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend kaks ja sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend neli ja sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kuus ja sada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada üheksakümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada üheksakümmend üks ja sada üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kolm, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja edasi läheme viidete juurde ei, siiski põhjenduspunktid, viiskümmend kaheksa poolt, viiskümmend kaheksa ja põhjenduspunktid. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu. tundub, et vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend neli ei võetud vastu, nii et see langeb ära. see siiski võeti vastu. Karla ütleb, et kuna me võtsime vastu neljakümne neljanda muudatusettepaneku, saame me hääletada ainult seda, mida ei muudeta. kolm muutmata kujul, kes on poolt, üritan selgitada, et kuna me võtsime vastu muudatusettepaneku nelikümmend neli, siis ei saa me hääletada siin suulist muudatusettepanekut, nii et kolm suulise muudatusettepanekut. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siiski tuleb kontrollida. We just check. Amendment three okay. so it falls, so we go to langeb ära, nii et kuuskümmend üheksa. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd äh, arvamusprojekt muudetud kujul, äh, hääletus on avatud. Not not yet, no. Okay, so it's finished. So the vote is closed. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kolmkümmend kaks üheksa vastu course, of course the other. Dear colleagues, now unfortunately we... head kolleegid, nüüd peame tegema äh, pausi, sest minister on juba kohal ning jätkame siis hääletamist äh, kuusteist kolmkümmend peale kohtumist kont-, Kotteriga. meil on üsnagi lihtsad hääletused järel, kuid, äh, kuid äh, me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 head kolleegid, lähme nüüd koosolekuga edasi. paluksin kõigil neil, kellel on midagi muud teha, palun minna siit äh, ruumist välja ja teha seda kusagil mujal. sooviksin tervitada Fabrizio Barkat, keda te teate meie varasematest kohtumistest ta lubas äh, tulla ja rääkida meile Itaalia olukorrast. Äh, samuti tahaksime me kuulda häid uudiseid Itaaliast ja sellest, mis ees seisab ja seega ilma pikema jututa annaksin sõna minister Parkale. suur tänu. aitäh, Danuta, mul on väga hea meel siin olla Äh, äh, räägin äh, eelarvepoliitikast, kõigepealt ja siis räägin ühtekuuluvuspoliitikast hiljem itaalia keeles siis näitab vist, ma ei tea, kas see vist praegusel hetkel oleme me väga olulises hetkes, äh, planeerides seda, kui palju raha kuhu panna ja see on väga oluline. meil on vaja eelarvevahendeid paremini suunata, igast äh, väitest aga hakatakse kohe kinni, seega peame me täpselt väljendama seda, mida me silmas peame. Euroopa Parlament eh, teeb palju ja saab teha veelgi eh, rohkem kolmel tasandil. kõigepealt minu arvates kaitstes teatud eh, kokkulepitud reegleid, parandades reegleid ja välja tuues uusi reegleid. mis puudutab nende olemasolevate reeglite kaitsmist, see puudutab kuuenda juuni üldasjade nõukogu kõigepealt äh, äh, programmeerimise tõhusus artiklis kaheksakümmend seitse on juba olemas hea lahendus selleks, et äh, tegevuskavast saada tõeline tegevusvahend, kus meil on võimalik ähm, tõesti palju ära teha. artiklis kaheksakümmend seitse viidatakse ka tulemustele, tulemustele, kuidas elukvaliteet Äh, elukvaliteeti on võimalik ähm, parendada. ahah, kas on probleem slaididega, te ei näe neid? Well, I'll, I'll proceed so you don't. Okay, you go. You go. Yeah, I go. On, I, I go on. I mean, they're just the, the main words. So when. jah, slaididel on lihtsalt mõned põhipunktid kirjas, aga nüüd on nad ka teie ees uuesti Äh, valdkonnad, mis on väga olulised meie kontekstis. minu arvamus on selline, et meil on kaks äh, head tegevust, üks, millega on probleeme. hea tasakaalustus äh, lähimuse ja tõhususe vahel on saavutatud kaheksakümmend protsenti, selle pealt alla liikumine kuuekümnele protsendile, Euroopa Sotsiaalfondi puhul nelja prioriteedi mina seda ei hakkaks lahjendama või kuidagi vähendama, minu arvates on meil juba väga hea kompromiss saavutatud, sest me ei saa eh, liiga palju riikidele ette kirjutada, kus raha kulutada. teiseks, minu arvates on hea lahendus ka, mis puudutab konkreetset sõnumit ähm,, eh, määratlud ähm,, nii-öelda ette nähtud määratlud, määratlustes koguvahendite puhul äh, kaheksa, üheksa, kümme eesmärgid, tööhõive, sotsiaalne kaasatus ja noored ning see kakskümmend protsenti, mis on määratud just sotsiaalsel kaasatusel, on minu arvates väga hea, see näe-, saadab selge sõnumi, mis on kooskõlas Euroopa Liidu praeguse olukorraga. samal ajal aga ei ole ma nii kindel, mina toetan teie lahendust, kui ma olen sellest õigesti ära saanud, mis puudutab ERDF-i, sest praegune kompromiss öö, äh, võimaldab meil tõesti lähimust ära kasutada. minu arvates li liigute teie õiges suunas, te annate riikidele võimaluse ise valida, kuhu on parem vahendeid paiga, paiga, paigutada. ja mida rohkem selles suunas liikuda, minu arvates on see, seda parem. ning tagantjärele tingimuslikkus ma arvan, et me oleme saavutanud parima kompromissi, mis puudutab eeltingimusi investeeringutele, kuid minu arvates peaks proportsionaalsust piirama. kas paigas on õiged institutsioonid või mitte, ei sõltu sellest, kui palju raha on plaanis kulutada. juhul, kui see on nii, siis on eeltingimused valed ning äh, teine valdkond, äh, mis puudutab äh, selliseid teemasid, kus minu arvates peaks reegleid parendame, ühine strateegiline raamistik, minu arvates on hetkel teemad veel lahtised nõukoguses, seda on vaja paremini jõustuda, minu arvates on tegemist tühja koorega, miks meil see paigas on, mis asi on see territoriaalne ühtekuuluvus ja vastav strateegia olemasoleva raamistiku puhul? minu arvates tekitab see muret äh, ja ühtekuuluvuspoliitika justkui teenib teisi huvesid, partnerlus. ma arvan, et Euroopa käitumisreeglid on väga olulised selleks, et äh, toime tulla kodanike vajadustega ja mitte vaid äh, sellel põhjusel, et äh, paremat konsensust saavutada, vaid selleks, et teadmisi kaasata. meil on vaja teatud sätteid nendes reeglites, äh, et reeglid ole, reeglites oleks kirjas see, mis võtab arvesse vajalikud teadmised ähm, tegevusraamistik, seda oleme teiega pikalt arutanud, ma ei tahaks siin seda teemat käsitleda. minu arvates on aga sellel väga tõsiseid äh, väärastunud ähm, mõjusid. ning äh, täiendavus me oleme Euroopas väga häid tulemusi saavutanud äh, täiendavuse sidumist ähm, äh, majanduskasvu ja stabiilsuspaktiga. me kasutame sarnaseid meetmeid ja neid võimalusi, äh, millega kõik poliitikud peavad toime tulema. Äh, miks peaks üldse olema erandeid? ning lõpetuseks need reeglid, mida veel ei ole paigas kõrgetasemeline poliitiline arutelu ja läbivaatamine, kevadine Euroopa ülemkogu peaks olema see koht, hetkel ei ole see veel paigas, kus Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikud peaks arutama just sellel kõrgel tasemel. ma loodan ja loodetavasti suudan oma ettekande teises osas teile tõestada, et juba see, et euroala kohtumine kahekümnendal oktoobril toimus, oli oluline nüanss Euroopa, Euro-, e, Itaalia ühtekuuluvuspoliitika seoses, sest Euroopast tuli väga selge sõnum, et e, olukord on e, vales suunas liikumas minu riigis. ning lõpuks avatud ühtekuuluvus üldasjade nõukokku läheb minu arvates kuueteistkümnendal oktoobril üks dokument, kus on ära toodud mõningad muudatused artiklisse sada viis äh, teatise kohta. see on minu arvates väga hea nüanss ja ma tahaksin seda teile, teiega jagada, me ei ole veel päris sinna jõudnud, aga seiresüsteemid või järelevalvesüsteemid ei peaks lihtsalt paigas olema mõningate äh, Äh, mõningate kasutajate suhtes, vaid kõikidele kodanikele. ja sellega jõuan nüüd Itaalia olukorra juurde. tänu teile, teie headele soovidele olin ma siin oma plaane tutvustamas ja nüüd saan teile rääkida seda, mida me oleme ära teinud ja lähen itaalia keelele üle. Itaalia toibumisplaan kriisist on seotud jõupingutustega, mida Itaalia on teinud ka teistes valdkondades meie valitsuse ametisoleku ajal ja graafikult on võimalik näha, et ja üsnagi ei ole üllatav, et Itaalia kulutused on olnud Euroopa Liidu tasandil väga suured, see punane joon näitab äh, kulutuste protsenti kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus aastal ja sinine joon näitab kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist aastaid. detsembril kaks tuhat üksteist olime me kahekümne viie protsendi tasandil ja nelikümmend protsenti eelmise programmeerimistsükli ajal. ma arvan, et tegemist oli Itaalias anomaaliaga, ning kogu see viieaastane periood oli tegelikult täiesti erinev, eristuv Itaalia ajaloos. eelmine valitsus reageeris äh, olukorrale ning kahekümne kuuendal oktoobril peaminister Berlusconi tegi euroala tippkohtumise ja see kiideti heaks sellele tugines ähm, hilisem tegevuskala, kus, kava, kus on järgnevad ähm, punktid äh, tõhustatud koostöö komisjoniga ja see tähendab tähtaegade ähm, äh, väiksemaks muutmist ning pidevat äh, koostööd vastavate direktoraatidega. lõime ka rakkerühmad probleemsetes piirkondades, eriti siis Lõuna-Itaalias, riiklikud eesmärgid kulutustele, mis äh, arvestasid ka muid nüansse, siis äh, kaasrihas, rahastamise äh, pidev vähendamine oktoobri lõpuks peaks jõudma kaheksa miljardi euroni keskmiselt. kas Itaalia poliitika on nõrgenenud? seetõttu ei ole. Itaalia oli riik, kus oli kõige kõrgem kaasrahastamine kogu Euroopas, viiskümmend kolm protsenti äh, kogu kulutustest. Euroopa keskmine on kolmkümmend üks protsenti Saksamaa puhul nelikümmend protsenti. selle kaasrahastamise vähendamisega läheb Itaalia viiekümne kolmelt protsendilt äh, neljakümne seitsme protsendile. ehk siis meie rahvuslik vanus on siiski üks suuremaid Euroopa Liidus. järgmiseks, vaatamata äh, eelarveprobleemidele need kaheksa miljon, miljardit eurot investeeriti ja investeeringutes oli kokku lepitud Euroopa Komisjoniga ja need olid ka paigas ka vastavalt tegevuskavale, see ehk siis arengukriteeriumi valdkonnast ei võetud midagi üle. me korraldasime olukorra ümber, vaatasime prioriteedid läbi ning lõpetuseks me äh, kasutasime oma tegevuskava, äh, mis puudutas seda kaheksat miljardit ja nägime ette teatud reeglite paikapanemist, valdkondlik keskendumine, äh, tegevused ja tulemused ja nii edasi. ja mõningad äh, tulemused vastavalt tegevuskavale siin on näha kogusummad äh, tavaprogrammide puhul. Need on need tavaprogrammid, äh, mitte tegevuskavad ja siinkohal on võimalik näha Itaalia nõrka olukorda. detsembris kaks tuhat üksteist näiteks ja siin sooviksin tähelepanu pöörata viimasele täheksele detsembris kaks tuhat kaksteist, see on meie lõppeesmärk, oktoobri ja mai äh, tähekesed äh, näitavad meile riiklikke eesmärke, mis olid äh, ette nähtud selleks, et toetada investeeringuid, paika pannes riiklikud sanktsioonid. roheline joon graafikul saavutas mai eesmärgi ja ma eeldan, et ka oktoobri eesmärgi suudame me saavutada ja seejärel ka detsembri oma. ehk siis siit on võimalik näha, et kuigi tegemist on olnud keerulise perioodiga, tuleme me sellest välja. veelgi huvitavam on meie tegevuskava, see kaheksa miljardit, vabandust, graafikul on viga sees, ei ole mitte üheksa koma neli, vaid kaheksa miljardit ja siinkohal on võimalik näha neid äh, prioriteete, paljud tegevused puudutavad noori, nagu Euroopa Komisjon soovitas, läbi hariduse sotsiaalne kaasatus, lastehoid, äh, õigussüsteemi ja muud tegevused, mis puudutavad noori siin on ka mõningaid uusi tegevusi seoses sotsiaalse kaasatusega ja sotsiaalteenustega selleks ning samuti siis vähendada ka õigussüsteemi menetlusaegu siin on ka digitaaltegevuskava ja raudteesüsteemid ning üks osa, mis puudutab EKE-sid ja konkurentsivõimet ja see, ja oluline panus on tehtud ka arukatele linnadele, kus üritatakse ette näha Itaalia tulevasi plaane äh, arukate strateegiate kasutuselevõtul kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, mille haridusminister käivitas. osa rahastamisest on äh, projektide tagamiseks kasutusel neid ei oleks saanud äh, lõpetada muidu kolm, enne, enne kolmekümne esimeseks detsembriks kaks tuhat viisteist. mõned näited, haridusprogramm, see on üks, väärt üks koma neli miljardit, see on üks parimaid plaane. detsembrist alates on juba kasutusele võetud seitsekümmend protsenti uutest äh, vahenditest, juba uutest vahenditest, mis siis on äh, määratud maksukrediit ähm, mm, tööl, töötajatele, kes on väga halvas olukorras, tegemist oli väga eduka han-, hankega, meil oli üle kuuekümne nelja äh, miljoni ette nähtud pakkumustele ja me saime isegi veelgi rohkem pakkumusi ja eesmärgiks oli äh, lisaks sellele õigusvaldkonnas võtta kasutusele teatud vahendid ja põ-, eriti Põhja-Itaalias äh, tehakse väga palju juba noortele ja meil on väga palju uusi ähm, innovatiivseid äh, lahendusi, mis on noortele ette nähtud näiteks, äh, mis on saanud ka heakskiidu Brüsselist. näit-, ja lisaks sellele mm, raudteed, Itaalia on riik, kus on väga keeruline suuri projekte käivitada, sest äh, raskused tekivad sellest, et institutsioonid ei ole alati äh, toetavad ja me üritame kaasata ka kodanikke ja me kasutame teisi lepingulisi vahendeid, näiteks nagu Naples baari Napoli ja Bari äh, vaheline raudteeühendus. lõunapoolne Itaalia tööstusosa äh, ka on võimalik äh, seega ühendusteed olulisel määral vähendada ning lõpetuseks selles vallas Pompei komisjon on seda väga oluliselt toetanud ja loodame, et komisjon saab tulla jaanuaris vaadata meie esialgseid tulemusi. ning lõpetuseks Itaalia äh, majanduskäivitamise plaan, me tänasel pressikonverentsil äh, räägime sellest samuti ja me tutvustame siit uut, äh, uut veebilehekülge. võib-olla on meil võimalik isegi seda praegu siin vaadata. siin on kõik projektid, mida Euroopa Liit rahastab. peaaegu nelisada tuhat projekti, neliteist miljardit Äh, ning kuusteist miljardit äh, kaasrahastatud Euroopa, Itaalia poolt, samuti projektid, mida on rahastatud äh, kohalikul tasandil kõike seda on võimalik reaalajas vaadata, näiteks seda, see Napoli projekt, mis puudutab metrood, see projekt on väga edukas, palju näiteid on ka nende kohta, kes ei ole edukad, aga alati on võimalik näha, et me, kui palju vahendeid sisse on pandud või kas ei ole üldse, ehk siis kogu see informatsioon on kättesaadav ja seda kaasajastatakse iga kolme kuu tagant ja kõik, kõigil on sellele juurdepääs, kõik ähm, üliõpilased, äh, teadusasutused võivad informatsiooni sisestada ja nad võivad seda analüüsida, nad saavad vaadata, Äh, millised poliitilised jõud on paremini ülesannega, ülesannetega toime tulnud. siin on võimalik igasuguseid ähm, tulemusi leida ja täielikult äh, ametivõimude tööd jälgida. neliteist tuhat äh, külastajat on juba olnud koduleheküljel ja ja sellel on olnud väga oluline mõju, kõik haldustöötajad kogu Itaalias mõistavad, et nende muidu hägune äh, töö, mis puudutab andmesisestamist, on neljakümne tuhande silm, inimese silma all ja järelevalvesüsteem on seetõttu olulisel määral paranenud. aitäh, minister Parka ja Jan Olbricht on vist esimene, kes soovib sõna. kolleegid, kes veel soovivad sõna, palun äh, andke mulle käega märku uh,. Uh, uh, thank you very much, minister and.... suur tänu, minister mul on äh, mõned märkused, jagaksin need kahte ossa, üks puudutab süsteemi ja teine puudutab äh, Itaaliat. ja mis äh, puudutab süsteemi, siis hämmastav on see kontsentratsioon me näeme, et vajadus selle järele on selgem. küsimuseks on, kuidas me seda temaatilist kontsentratsiooni saavutame. ühelt poolt on meil suurem äh, paindlikkus äh, lähimuspõhimõtte kaudu, kuid äh, see paindlikkus kontsentratsiooni kaudu läbi jällegi väheneb. nii et me näeme, et on vajadus kontsentreeruda, kontsentreerida tegevusi, kuid mänguruumi on üha vähem üks asi, mis jäi selgusetuks, et ähm, millega see viimane temaatiline eesmärk täpselt äh, tegeleb. see võib tekitada teatud äh, äh, arusaamatusi. ja kui me räägime CSF-i raames me räägime teatud äh, tegevustest ja prioriteetidest ja me ei saa nende, neid tegevusi kaks korda käsitleda, et kui meil on ühte äh, tüüpi tegevused prioriteetidena välja toodud, siis et CSF peaks olema midagi muud ja küsimuseks on, kas siis meil tegemist strateegiaga või siis äh, vahendite ühendamisega see on tegelikult väga kaugel sellest algsest dokumendist. komisjonil on õigus, sest nad on algusest peale öelnud, et see ei ole osa määrusest, see peaks olema delegeeritud ähm, õigusakt. see on see lisade probleem. ja küsimusi on siis nende tegevuste tüübiga. nüüd küsimus, mis puudutab Itaaliat. ma pean ütlema, et ma ei ole võib-olla arvudes eriti tugev, kui me räägime kaasfinantseerimisest. milline on see riigi kaasfinantseerimise tase Itaalias? meil on teatud reeglid, kas nendest reeglitest on kinni peetud, tundub, et see on suurem, see määr, kui teistes riikides praegu. nüüd aga sõna härra Angurakisele suur tänu. mina tahaksin teha kaks-kolm märkust. härra minister, nagu ka meie riik, on ka teie koduriik praegu juba pikemat aega majanduskriisis, eriti just Lõuna-Itaalia euroala on sattunud ohu alla ning kriis äh, võtab meid vähemalt järgmised kaks-kolm aastat veel pantvangiks. ühtekuuluvuse puhul me tegelikult ei tea, kui palju on poliitika kujundamisel arvestatud kriisiga. Teie avaldasite siin oma mõtteid ja mulle jäi mulje, et et äh, sellesse fondi ette nähtud vahenditest suurema osa soovite te kulutada nende meetmete jaoks, mis puudutavad äh, kriisist kõige rohkem raputatud inimesi, töötuid, noori. ja niimoodi on võimalik võimalik äh, algust teha arengutega nii tööstussektoris kui ka teistes valdkondades, millega liikuda edasi. ma ei tea, kuidas see nüüd täpselt peaks Itaalias ja Kreekas toimima? ma ei saanud teid päris hästi aru. Te rääkisite, et see ühine strateegiline raamistik öö, äh, olevat lahendus, aga ma ei saa aru, mis on selles, selles raamistikus siis tegelikult kirjas. kui lugeda dokumenti, siis on kirjas, et see ühine strateegiline raamistik lähtub kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja et see ühine strateegiline raamistik minu arvates toob seega endaga kaasa veelgi rohkem lõhesid, ehk et vahed ülejäänud Euroopa ja Kreeka ja Itaalia puhul muutuvad veelgi suuremaks, Kreeka puhul on see sajaprotsendiliselt niimoodi. ja lõpetuseks äh, tahan veel ühte asja küsida äkki te võiksite ka paari sõnaga rääkida kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidest, kuidas neid eesmärke saavutada, kuidas strateegiat rakendada ja kuhu neid äh, liidu vahendeid suunatakse teie arvates või kuhu peaks neid suunama? sest praegusel hetkel ühest eurost, mis välja käiakse, kaheksakümmend viis senti läheb Saksamaale tagasi. ma ei tea, palju näiteks Kreeka puhul see number on, nii et ma tahaksin teada, kuidas teie puhul on see suhe. suur tänu, proua Matsooni järgmisena. Ehm, suur tänu, minister, et täna saite siia tulla ja minu poolt paar küsimust ja ma lähtun teie kõne ülesehitusest. kui räägime nüüd pa-, nendest arengutest äh, kulutuste tegemisel, nüüd, kui me räägime ex-ante tingimustest, siis äh, siin ma teiega ei nõustuks, siin räägitakse eeltingimustest, mis pannakse paika selleks, et investeeringute tegemist äh, reguleerida ja need puudutavad kõiki riike, need on standardtingimused. komisjonis töötades olen ma selles küsimuses ka omapoolseid muudatusettepanekuid esitanud, et oleks suurem paindlikkus, võttes arvesse riikide erinevat lähtekohta. ühtekuuluvuspoliitika ju põhineb sellel, et äh, täidetakse või püütakse kaotada lõhesid riikide vahel, kuid praktikas see tihtipeale nii ei ole, sest reeglid äh, pannakse paika ja ei võeta üldse arvesse seda, et lähtekohad on erinevad. ja teie sõnavõtust ma ei saanud aru, kas teie nõustute sellega, et me peaksime kuidagi äh, moduleerima neid tingimusi siin on küsimusi ka raamistiku kohta. koos Itaalia kolleegidega esitasime muudatusettepaneku, mis lõpuks takerdus bürokraatliku äh, probleemi taha, raportöörid tulid välja kompromissiga, mis äh, sanktsioonist siis selle karistusliku elemendi üldse välja jättis meie arust ikka see, see, kes äh, vea teeb, see peab ka maksma. ja need, kes äh, reeglitest kinni ei pea, peavad selle eest äh, ka karistust kandma ja need sanktsioonid peaksid olema pigem harivad. ja meie siis esitasime muudatusettepaneku ja kompromiss kaotas ära äh, kahekümnenda artikli neljanda alalõike, ja siis hääletati vale kompromissis, ma ei hakka nüüd siin üksikasjadel peatuma, kuid äh, endiselt on see säte seal sees, kuigi oli olemas poliitiline tahe sellest lahti saada kas teie meid toetate, kui me tuleme selle poliitilise lubaduse juurde tagasi ja püüame sellest bürokraatlikust veast lahti saada? nüüd tingimused. Te rääkisite erandite puudumisest, kuid sõnum, mida te edastate, ei ole minu jaoks selge ja seda ka seotuna teiste märkustega, mida tegite samuti äh, on see minu küsimus seotud kolleeg Olbrichti äh, kommentaaridega, et milline täpselt on siis see määr Itaalias võrreldes teiste riikidega. nüüd tuleksin teie ettekande teise osa juurde. mul on siin äh, ka selle kohta küsimusi Te kirjeldasite, mis juhtus eelmise ähm, valitsuse ajal, kui sooviti suuremat sekkumist ja rääkisite ka selle tegevuskava taustast ja sünniloost. ja eesmärgiks oli see, et peaks olema suurem koostöö Euroopa Komisjoniga, teil on õigus. ja siis rääkisite ka kõigist nendest andmetest ja saavutatud tulemustest ja ütlesite, et olite rahul äh, siis te ütlesite, et kõik need siht, sihid, mis pandi paika maikuuks, need ka saavutati. kuid pean ütlema, mida mina olen lugenud meediast. Itaalia meedia öö, äh, ütles, et minister oli pettunud, et ei saavutatud neid eesmärke mitte ainult lõunapiirkondades. nii et sooviksin teada, mil-, milline see olukord siis täpselt on, meil on teie seisukohad, mis puudutavad äh, oktoobri eesmärke ja teie ütlete, et tõenäoliselt need saavutate, kuid milline see tegelik olukord on, eriti just kampaania osas, sest äh, kampaania kohaliku omavalitsuse juhu, juhiga on olnud äh, eriarvamusi, äh, kuna tema arvas, et regioon ei saavuta neid äh, eesmärke. ja veel üks viimane küsimus. nüüd üks üldine küsimus Te tõstatasite küsimusi, mis on seotud riikliku plaaniga, et ressursid on ümber suunatud ja tõite välja terve rea eesmärke, poliitilisest agendast rääkisite, rääkisite, et me võiksime taotleda ka konkreetseid andmeid. ja mina küsiksin, mis selle digitaalse agenda plaani juures nii positiivset on, millele täpselt keskendutakse, rääkisite noortest ja nüüd ka see tegevuskava rakendamine. mulle tundub, et see on väga üldine praegu see lähenemine, et seal on kõik hõlmatud. ja kas see ei ole vastuolus tegevuste kontsentreerimise eesmärgiga? like to hopefully ask the questions, I can give you one minute. nii, nüüd järgnevatele küsijatele saan anda ühe minuti, sest äh, muidu läheb meie äh, koosolek äh, üle aja ja me ei saa ära kuulata kõiki vastuseid, nii et kolleegid, palun piirduge ühe minutiga et tundub, et meil on vaja seminari, mis keskenduks just Itaaliale, kuid täna meil kahjuks ei ole selleks aega. nii et nüüd järgnevatele kõnelejatele palun üks minut aega. Eh, aitäh, proua esinaine. see, mida ütles proua Matsooni selle ebakõla kohta Ehm, selle ministri sõnavõtu kohta ja selle kohta, mida teie välja tõite. ma paluksin, et te annaksite samuti sellel teemal aru meile. kuid mul on siin eh, kiitus, laitus ja üks küsimus. kõigepealt tahaksin kiita teie pädevust, minister. ma tean, milline on vahe teie eelkäijate ja teie vahel nii et see on väga rõõmustav ja see on positiivne. nüüd äh, see laituse pool, et kõik ei kõlaks nii väga roosiliselt, parlamendi seisukoht äh, teatud küsimustel, küsimustes äh, esimest korda on parlamendil nendes küsimustes kaasotsustus õigus ja kõik see, mida te ütlesite, ei ole kooskõlas sellega, mis meie komisjon on heaks kiitnud. täna te sellest küll ei rääkinud, kuid äh, nüüd need regioonide alajaotus kolmeks kategooriaks äh, ja see keskkategooria tegelikult äh, kahjustaks regioone, mis vajavad erikohtlemist, Abruzzo, Sardiinia näiteks ja teie aktsendist arvatavasti saate juba aru, et mina ise olen Abruzzo regioonist ja minu jaoks seetõttu see teema on oluline. ja küsimusi tekitab, miks see nii on, sest ei ole päris kooskõlas sellega, mida parlament näiteks soovis. ja see on äh, kahjulik regioonidele, kes ei ole selles kategoorias. ja nüüd need viimased äh, punktid äh, mis on praegu juhtumas Pompeiga. Need äh, maavärinakahjud ja Euroopa institutsioonid on sellest tööst olnud väga huvitatud, nii et sooviksime infot. härra Korona, palun um,. Un minuto per chiederle sostanzialmente questo um.... kasutan siis seda minutit äh, küsimuse esitamiseks olen täiesti nõus ja tervitan seda, kuidas äh, valitsus, praegune valitsus on ühtekuuluvuspoliitika ja selle rahastamisega tegelenud. me teame, et taastumine on olnud raske, te ütlesite seda ka ise. ja see on äh, selle tulemuseks, et viimastel aastatel on palju tööd tegemata jäetud seetõttu olen nõus, et ka Euroopa tasandil peaksime ütlema enamat me peaksime selgelt ütlema, et Itaalia suudab teatud eesmärke saavutada. nii et need viimased aastad on olnud pigem anomaalia. üks põhiprobleemidest on tagada see, et järgneva programmiperioodi jooksul me ei teeks äh, samu vigu kui eelmisel programmiperioodil ja kuidas valitsus äh, seda soovib korraldada, kuidas äh, teabevahetus, kommunikatsioon regioonide, linnadega paremini korraldada. kas valitsus plaanib välja tulla sellise foorumiga, kus erinevad sidusrühmad ja kohalike omavalitsuste juhid saavad äh, arutada seda, mis seitsme äh, aasta jooksul toimuma hakkab, et milline täpselt see valitsuse seisukoht on äh, ka makromajanduslike tingimuste osas. mis on siis see eraldatud summa selle järgneva programmiperioodi jooksul. Gracias, muchas gracias, presidenta, un minuto brevemente. proua Irjogen äh,, aitäh, ma tean, et mul on ainult üks minut, tahaksin teid tänada, härra minister. ja pöörduksingi teie poole. Teie vastutusala puudutavas küsimuses infoalase läbipaistvuse tagamine on väga tähtis meie jaoks ja muidugi on seda tagada keeruline, aga kodanike seisukohast on oluline, et oleks juurdepääs äh, sellele äh, informatsioonile ja ühtekuuluvuspoliitika on just üks nendest teemadest, mis toob kodanikud meile lähemale. tahaksin rõhutada, kui tähtis on see, et järgneva perioodi vahendid jõuaksid tõepoolest regioonidesse. kui me seal edu ei saavuta, siis kaotame me sellega kõik ja see on oluline kõikides riikides, kuid kindlasti ka Itaalias, nii et loodan, et seda ettevõtmist saadab edu. Grazie, grazie presidente, grazie, grazie ministro. Äh, härra De Angelis, aitäh, proua esinaine, härra minister paar küsimust minu poolt. kõigepealt eksante tingimused. soovisin teada, milline on valitsuse seisukoht, kui äh, räägitakse äh, sellest, et äh, need tingimused ei peaks muutuma liialt koormavaks ma mõistan, et need tingimused on vajalikud paindlikkuse jaoks, kui teine küsimus puudutab ühtekuluvuspoliitikat ja selle ülesehitust, riskid ja riskid, et võetakse ära vahendid enam arenenud regioonidelt, me teame, et me oleme kõik väljumas kriisist ja kõige enam arenenud regioonid on äh, siiski hoovaks majanduskasvu taastamisel. ja, ja arenguks, nii et eh, see küsimus valmistab mulle muret. kolmas punkt, kultuur me oleme selles osas palju ära teinud, me leiame, et kultuuripärand on eh, suurepärane võimalus äh, Itaalias äh, majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks, kuid me ei ole tegelikult eriti palju selles vallas ära teinud. mida Itaalia valitsus kavatseb ette võtta? et ähm, miks me ei saaks äh, neid ressursse kasutada selle tähtsa eesmärgi saavutamiseks ja viimane küsimus. ma tervitan viimastel kuudel tehtud tööd. tegemist on raske taastumisega. ja nüüd viimane küsimus. Äh, kulutuste ähm, kvaliteet, me ei räägi siin ainult kvantiteedist, kuidas neid äh, vahendeid kasutatakse, ta kasutatakse tagamaks, et äh, need on tõepoolest kõrgekvaliteedilis-, kvaliteedilised investeeringud, mis endaga kaasa toovad ka regionaalarengu. Yeah härra minister, teil on kümme minutit. ma olen nõus äh, sellega, et need äh, tegevuste tüübid ja investeerimisprioriteedid, need, see kattumine siin loob, äh, tekitab teatud probleeme ja mul on hea meel, et teie tegevus kon-, kontsentreerimise osas on olnud nii veenev ja me peaksime seda teemat äh, edasi viima palju jõulisemalt, et meil oleks võimalik need kaks äh, paremini äh, koordineerida, et suurem mänguruum ja suurem kontsentreeritus tegelikult saavad eksisteerida käsikäes. mitu korda räägiti riskist, et äh, suud-, surutakse peale tegevuste tüübid, mis ei ole selle riik, sellele regioonile üldse kohased. nüüd äh, küsimus, mida ma mõtlesin selle all, kui rääkisin, et meil on vaja ühtset äh, strateegilist raamistikku, need näited Itaalia kohta võib küsida, et kas see tegevuskava on liialt äh, laialdane, et kas seal on liiga palju tegevusi. kontsentratsioon tegelikult äh, ei tähenda seda, et äh, me teeksime sama asja mitmes kohas või rajaksime palju teid või midagi sellist. on võimalik põhiline on see, kas meil on strateegia olemas või mitte. strateegia on meil olemas, mul ei ole kahjuks praegu aega, kuid ma eh, hea meelega, kui selline huvi on teie hulgas, eh, ma leiaksin päeva, millal me saaksime rääkida sellest strateegiast, sest tegevuskavas eh, me kasutame seda strateegiat prototüübiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend üks näide, sotsiaalne kaasatus iseenesest ei tähenda mitte midagi, kuid meil on väga selge arusaamine sellest, me, see oli äh, vastukaaluks siis äh, olukorra analüüsile Lõuna-Itaalias, siin ei ole mõtet anda raha ettevõtetele, töötajatele, kodanikele, kui me ei loo äh, kodanikutunnet Lõuna-Itaalias seal ei ole isegi põhiteenuseid olemas, sotsiaalne leping riigi ja lõunapiirkonna vahel äh, ei kehti praegu. praegu need normid, mis mujal Euroopas kehtivad, seal ei kehti. nii et me peame seda kodanikkonna ülesehitamist kõigepealt soodustama, et tekiks selline sotsiaalne leping, ühiskondlik leping kuid see ei ole mitte vastus. tähtis on see, kuidas me saavutame need eesmärgid. me ei, paremat lastehoidu ei saavuta sellega, et me loome uusi lasteaedu, kooli siia ja sinna ja sama tüüpi investeeringu taga võib olla strateegia või mitte. ühine strateegiline raamistik on raamistik, mis Euroopa meile pakub, aitamaks meil mitte jääda piiridesse kinni, vaid äh, aitab meil mõista, mis asi see strateegia täpselt on. nüüd spetsiifilisemad küsimused, eeltingimused, eks ante tingimused. siin äh, teatud juhtudel peaks minu arust arvesse võtma lähtekohta äh, teatud juhtudel mitte. teatud äh, juhtudel me näeme, et äh, tõesti selline lähenemine ei ole õigustatud, kui teatud eeltingimusele ei vastata, näiteks prügimajanduses, siis äh, tõepoolest sinna ei ole mõtet mitte pennigi kulutada. aga nii et me peame tõepoolest regiooni omapära arvestama kuid see kõik sõltub olukorrast jällegi. nüüd kui ma rääkisin sellest lisaväärtusest, siis siin on teatud riskid ka nõukogu seisukohast, et kui me jätame või teeme erandi nendele ülemineku äh, piirkondadele, ma ei leia, et siin peaks olema mingisuguseid äh, erandeid. nüüd süsteemi puudutavad küsimused, milline on nüüd, milline on siis Itaalias seisukoht üleminekuregioonidele? üleminekuregioonid vajavad ähm, tähelepanu kõikides regioonides, kaasa arvatud Itaalias ja seda tähelepanu saab äh, äh, osutada läbi finantsvahendite ja teiste vahendite. Itaaliale on oluline ka riiklikke vahendeid sinna suunata nii et äh, siin on muidugi küsimus, et kust täpselt vahendeid igal konkreetsel juhul leida. Need äh, kaasrahastamise erinevused, äh, ühenduse kaasrahastamise reeglid on välja toonud miinimumi ja me oleme läinud nendest miinimummääradest palju kaugemale ja me peame nüüd äh, sammu tagasi tegema, me oleme ise väga palju investeerinud äh, lisaks Euroopa Liidu vahenditele ja me ei ole kuidagi kärpinud neid vahendeid küll. kas, palju aega mul on, kolm minutit, hea küll. nüüd see kõlas niimoodi, nagu ma ei tahaks vastata. kuid nii see ei ole. kriisi puudutav küsimus, tõepoolest Itaalia on võtnud arvesse Äh, kriisi hiljutistes otsustes, näiteks Lõuna-Itaalias suleti lasteaedu ja tervishoiuteenuseid vähendati äh, eakatele ja me otsustasime, et me peame teenuste struktuuri siiski säilitama, tegemist on baasteenustega. ka tööhõive seisukohalt on see oluline ja ka tehnoloogiat saame enam kasutada näiteks eakate abistamisel. koos regioonide juhtidega võtame arvesse tsüklilisi meetmeid enam. De minimis reeglid äh, on VKE-dele ja see puudutab äh, ka äh, tööhõivesse töövõtjate haavatavamaid äh, gruppe. nii et need reeglid on meil paigas ja nüüd küsimus, kas ma olen pettunud või rahul tulemustega, et kas siin on vastuolusid. ma olen pettunud, sest see graafik on see joon on väga äh, tasane, lame, ei näe nii hea välja, kui ta võiks välja näha. kuid ma tean, et äh, siiski põhieesmärgist peeti kinni oktoobri sihtmärki püüame saavutada seitsmeteist päeva pärast, äh, peame me selle, sellele eesmärgile jõudma, nii et tööd on veel väga palju nii et see järk-järguline edu ei ole tegelikult märk heast äh, haldusest. Äh, halduspoolega ma ei olegi nii väga rahul, kuid äh, kui me oleme juba eesmärgid seadnud, siis peaks nendest ka kinni pidama eelmisel aastal kaotasime poolteist miljonit. nüüd viimane märkus, mis puudutab Pompeid. esimesed viis töövaldkonda avatakse ja jaanuarikuuks saame ka näidata, et neid töid on rahastatud Euroopa Liidu rahadega. miks me seda siis teeme, sellepärast et Pompei on äh, Lõuna-Itaalias ja seal on äh, väga suur roll organiseeritud kuritegevusel ja me tahame tagada, et hanked oleks korraldatud nii, et äh, ükski euro ei läheks valedesse kätesse, seda soovis ka peaminister Bonti kindlasti saavutada. nüüd äh, kahe tuhande kahekümnes äh, aasta valitsus kuu lõpuks võtab vastu dokumendi, mis avab ähm, üldise arutelu, mis põhineb tegevuskaval ja see saab siis olema avalik arutelu selle dokumendi põhjal. suur tänu kõigi kolleegide nimel, nagu ka Jan ütles äh,, ka Kreeka ministrile, teie olete samuti nõukogu liige ja te tundute olevat siiski ähm, nõus mõningate meie poolt äh, väljendatud äh, seisukohtadega ja see on väga rõõmustav et me teame, et on ka eriarvamusi institutsioonide vahel. paljudes küsimustes peame leidma kompromissi. sooviksin teid veel kord äh, tänada, soovin teile kõike head ja loodan, et mõne kuu pärast näeme teid uuesti. suur tänu!